protokollile, nii et kolm kuud, mis on parlamendile antud, saavad alguse homsest ehk kahekümne esimesest jaanuarist. tänase sessiooni protokoll antakse teile heakskiidu, heakskiitmiseks järgmisel osaistungjärgul. kui nüüd vastuväiteid ei ole, siis resolutsioonid, mis täna heaks kiideti, antakse edasi kõikidele pooltele, keda see puudutab. nüüd äh, härra Sterling soovib siin kodukorras küsimus. meil oli just siin nimeline hääletus, aga enne lõunat oli meil ainult kaks nimelist hääletust. parlamendi otsus on ju see, et üle viiekümne protsendi kordadest peab olema nimelisi hääletusi selleks, et saada täisraha kätte. kas praegu on ka nii või kuidas see olukord on? It's correct you kõik on õige, te peate olema kohal viiekümnel protsendil ajast, jah. armsad kolleegid, tänane istung on lõppenud. soovin teile kena pärastlõunat ja ohutut koduteed. suur tänu, head päeva!